kolleegid, palun alustame istungit. meil on täna üsna töine hommikupoolik, palju hääletusi, mõned keerulised, mõned loodetavasti mitte nii keerulised. enne seda aga eh, esimehe teadaanded ja ma ühendan selle punkti siis äh, raportööride ja arvamuse koostajate määramisega ja samuti tahaksin teile öelda, et proua Ranneri raport tuleb arutusele täna hommikul ja mitte täna pärastlõunal. nii et, et äh, need teie hulgast, äh, kes on huvitatud proua Ranneri raportist, saavad sõna võtta täna hommikul ja ma olen väga tänulik proua Rannerile, et ta on nii paindlik olnud ja lubanud meil niimoodi käituda. niisiis, esimehe teadaanded äh, koordinaatorite istung toimus äh, möödunud õhtul, kõigepealt kuulsime ülevaadet äh, komisjonist, mis puudutas lennufirmade musta nimekirja ning otsuseid, mida langetas lennuohutuse komisjon üheksateistkümnendal märtsil tavaline menetlus äh, klassifitseeritud dokumentide kohta on kasutusel. teiseks, äh, missioon Washingtoni andsin üksikasjaliku suulise ülevaate delegatsiooni külaskäigust Washingtoni ning nendest teemadest, mida seal kohtumistel arutati. Äh, transpordiministeeriumis Äh, samuti seadusandjatega ja raudteeametkondadega ning äh, koordinaatorid äh, tegid ettepaneku, et me looksime menetluse nende lepete jälgimiseks, nii et, et vastavalt Lissaboni lepingule oleks meil selge ettekujutus sellest, milline on meie roll mis puudutab veel külaskäiku Washingtoni, siis äh, me koostame ka kirjaliku raporti ning see kirjalik raport jagatakse siis saadikutele välja. nüüd raportööride ja arvamuse koostajate nimetamine. ainult üks raportöör ettepanek äh, määruse kohta, mis muudab direktiivi kaks tuhat üheksa nelikümmend kaks BC, see puudutab statistikat Äh, reisijate ja kaupade mereveo puhul äh, kuna, kui selgus, et me peame raporti tegema, siis mitte ükski fraktsioon ei tahtnud äh, punkti ära anda selle eest ja seetõttu see raport läheb siis kas meie aseesimehele tõenäoliselt. Need infoks saadud dokumendid komisjonilt tuli rap-, dokument, mis puudutab äh, teist statistikaalast määrust, mis puudutab siis äh, siseveeteesid. tegemist on äh, õigusloomealase arvamusega, siis veel biomassiallikate kasutamine elektriküttes ja jahutuses, ENVI komisjon on siin juhtkomisjon ja nõukogu otsus, mis puudutab protokolli integreeritud rannikutsooni halduse kohta, jällegi äh, soovitus on mitte midagi teha selles osas. siis äh, kuulasime ära ka proua Tikau ja koostasime siis nimekirja neljast koondettepanekust. Need koordinaatorid kiitsid ka heaks ning me jagame siis need lõplikeks aruteludeks ja kaalumisteks ka välja ning veel neli ettepanekut, mis puudutavad intelligentseid transpordisüsteeme, keskkonnakaitset ja liiklusohutust, siis tehnoloogilised valikud kütuse tarbimise vähendamiseks meretranspordis ning lennujaama turvameetmete tõhusus ja ähm, muutused, mis on äh, seotud elektriliste linnatranspordide, linnatranspordisüsteemide väljatöötamisega. nii et, et need neli, siis äh, need ettepanekud me võtame kaalumisele. samuti arutasime resolutsiooni eelnõud, mis puudutab esimese raudteepaketi rakendamist pärast arutelu täiskogul üheksandal märtsil koordinaatorid otsustasid esitada transpordikomisjoni nimel resolutsiooni, mis tuleb arutusele ja hääletusele meie komisjonis ja me vaatame, kas selle saaks siis juunis saata ka täiskogule. mis puudutab reisijate õigusi meretranspordi korral, siis taha, teatasin koordinaatoritele, et kaks reisijate õiguste dokumenti äh, lähevad arutusele selle nädala täiskogul ning me andsime proua Ayala Senderile ja Rakantsandile äh, mandaadi alustada nõukoguga läbirääkimisi, tuginedes parlamendi esimese lugemise tekstile ning äh, me kohtleme neid kahte ettepanekut kui paketti. siis vahetasime mõtteid äh, härra Roitega Euroopa Komisjonist, tema teatas meile, et komisjon kavatseb läbi vaadata eh, üle-euroopaliste transpordivõrkude poliitikat ja selleks, eh, selle poliitika ettevalmistamiseks eh, on komisjon loonud kuus ekspertrühma, mis käsitlevad siis selle probleemi erinevaid aspekte, strateegilisi aspekte näiteks, transpordipoliitika integreerimist, intelligentseid transpordisüsteeme ja uusi tehnoloogiaid Äh, ühendusi kolmandate riikidega. Äh, tagasiside ekspertrühmadelt äh, võetakse kaalumisele komisjoni töödokumendis, mis puudutab metodoloogiat ja see peaks ilmuma mai alguses. seda metodoloogiat hakatakse arutama Saragossas kaheksandal ja üheksandal juunil härra Reuter kinnitas koordinaatoritele, et Euroopa Komisjon on valmis meie komisjoni koordinaatorid äh, kursis hoidma selle tööga, mis käib nii enne kui ka pärast Saragossa kohtumist. see oli siis äh, ülevaade koordinaatorite kohtumisel toimunust, äh, sealhulgas ka raportööride ja arvamuskoostajate nimetamisest. kas kõik on selle ülevaatega rahul? niisiis, kas me võime selle päevakorrapunkti lugeda ammendatuks, aitäh! niisiis, nüüd läheme edasi hääletuse juurde. kõigepealt äh, kontrollime, et kõigil on ikka hääletuskaardid kaasas kui teil on hääletuskaart, palun pange see hääletusmasinasse ja teeme kontrollhääletuse, et äh, näha, kas härra Sterks on ikka veel härra Smith. hästi, kontrollhääletus on alanud Äh, kas keegi saab minna ja su hääletuskaardi ära tuua? saada keegi oma hääletuskaardi järele. Right, test... hästi, äh, hääled, kontrollhääletus on nüüd lõppenud Okay? It... kas kõik on korras, kas härra Sterks oli ka härra Sterks? jah, väga tore. meil on kaks liiget, kellel ei ole hääletuskaarti. kas on veel saadikuid, kellel ei ole hääletuskaarti kaasas? et me saaksime ka nende hääle sisse lugeda. proua Alvarez sotsiaaldemokraatide hulgast ja härra Kramer roheliste hulgast ei ole oma hääletuskaarti. hästi. no alustame siis tööd nii, kõigepealt ähm, raporti eelnõu, mis puudutab ähm, sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi. tegemist on härra Sterksi raportiga. Äh, muudatus nelikümmend neli, mille on esitanud härra Marinescu, kes on poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. ei ole vist vaja kontrollida, nüüd neliteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis ma lihtsalt ütlen esitaja perekonnanimed, jah. Äh, hiljem läheb asi pisut keerulisemaks. siis nelikümmend viis Marineskult, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus Marineskult, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse Marineskult, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist raportöörilt ja on ka suuline muudatusettepanek raportöörilt. see on teil olemas. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nelikümmend kaheksa on tagasi võetud. kuusteist raportöörilt, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peaksime seda kontrollima, niisiis me kontrollime muudatust seitseteist, mille on esitanud raportöör, hääletus on alanud proua Alvarez ja, ja teine kolleeg, kas kõik on nüüd hääletanud? jah, siis on hääletus lõppenud. kakskümmend poolt, kuusteist vastu, see tähendab vastu võetud. Michael äh,, Mihhail, sina oled vastu, niisiis kakskümmend üks ja seitseteist seega nelikümmend üheksa, hääletame ainult viimast lauset, sellepärast et muudatus seitseteist võeti vastu. kes on poolt? vastu? erapooletud, vast-, tagasi lükatud. viiskümmend langeb ära, kaheksateist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksateist ja viiskümmend kolm on tagasi võetud, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks härra Sterksilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend on tagasi võetud, viiskümmend neli härra Sterksilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame siis viiekümne seitsme juurde. viiskümmend seitse, De Grandes Pascual, Vlastoris, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend kolm raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli raportöörilt poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga me kontrollime siis kakskümmend neli, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, neliteist vastu, vastu võetud. kakskümmend viis on tagasi võetud. viiskümmend kaheksa härra Sterksilt suuline rap-, muudatusettepanek raportöörilt kui lubate, siis hääletame ka viiskümmend üheksa, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, üksteist ja nelikümmend üks kõik koos, sellepärast et nad puudutavad kõik neid delegeeritud tegusid. kas te olete nõus, et me hääletame neid muudatusi plokina, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kakskümmend kuus raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kuuskümmend, härra Pese, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. niisiis, kontrollime muudatust kuuskümmend, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud proua Alvarez poolt ja Michal poolt üheksateist poolt, kaheksateist vastu, seega vastu võetud. kakskümmend kaheksa langeb ära, nüüd esimene muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa langeb ära, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame siis äh, kolmanda juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks langeb ära, välja arvatud sõnad äh, piiripolitsei Europol. vabandust, ütleb esimees. jah, niisiis me hääletame neid sõnu lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks, esimene osa langeb ära, sellepärast et viiskümmend üks võeti vastu ja seega läheme teise osa juurde. teine lause, kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime siis kolmekümne teise teist osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaks poolt, neliteist vastusega vastu võetud. nüüd kolmkümmend, ei. seitse on tagasi kolmkümmend neli härra Sterkselt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kolmkümmend viis ja kaheksa on juba kaetud kompromissiga kaks. üheksa on automaatselt vastu võetud, sest me võtsime vastu muudatuse seitseteist ja nüüd läheme kolmekümne kuue juurde, mis langeb ära kolmkümmend kaheksa on tagasi võetud. nii et ma ütlesin, et asi läheb keeruliseks. ja nüüd kolmkümmend üheksa, De Grandes Pascual ja teised, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse Vandalenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kümnendat, palun. niisiis, muudatus kümme, hääletus on alanud. proua Alvarez, teil on nüüd kaart olemas, jah? hääletus on lõppenud üheksateist poolt, seitseteist vastu, see on vastu võetud. nelikümmend on tagasi võetud. kaksteist on ka tagasi võetud. kolmteist nüüd. kolmteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks Van Dalenilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, õigusloome ettepanek muudetud kujul. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, üks vastu, üks erapooletu, seega vastu võetud ja nüüd õigusloomealane resolutsioon hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, üks vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud ja õnnitlused härra Sterksile. härra Kramer oli poolt, aitäh, Michael järgmisena hääletame transporditavaid surveseadmeid. ettepanek on, et me võtame kõik raportööri muudatusettepanekut korraga hääletada, kas kellelgi on midagi selle vastu? kui ei ole, siis võtame kõik need muudatusettepanekud plokina sealhulgas muudatus, mis oli, tuli suuliselt nelikümmend kolm. nii et eh, plokina hääletame, kes on poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. nüüd eh, vabandust, meil on veel suuline muudatusettepanek kuus, see tuleb eraldi võtta, kes on poolt vastu, erapooletud, ka vastu võetud. nüüd lõpphääletus. hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kolmkümmend viis häält poolt, keegi vastu ei olnud, kaks jäid erapooletuks. nii et Äh, nüüd õiguslik resolutsioon, hääletus algas. kas kõik on ära hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend neli poolt, kaks jäid erapooletuks, seega vastu võetud And one more for Michael, yeah. jah, ja üks hääl veel Mihhaililt. nüüd järgmine on omaalgatuslik raport ja see käsitleb strateegilisi eesmärke ja soovitusi seoses Euroopa Liidu meretranspordipoliitikaga kuni aastani kaks tuhat kaheksateist ja raportööriks härra Van Dalen. alustame esimesest lõikest, muudatusettepanek üksteist, härra Tussas, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist Ajala Sender, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist Tussas, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist Tikao, kes poolt? vastu, erapooletud, me kontrollime üle. neliteist, proua Tikau. hääletus algas. Mihhail, äkki annad teada, kuidas sina hääletad? hääletus lõppes. üheksateist poolt, kaheksateist vastu, nii et vastu võetud. järgmine on viisteist. Pessei, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, osade kaupa hääletamine kahes osas, esimene osa kutsub üles komisjoni ja mugavuslipud, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et meil on vaja üle kontrollida esimene osa, esimene osa, hääletus algas. ja pluss härra Krammerilt siia kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? kakskümmend poolt, üheksateist vastusega vastu võetud. teine osa ja tuleb käsitleda ja registreerida, kes on poolt, vastu, erapooletud. jälle kontrollime üle teise osa, hääletame üle, hääletus algas, pluss härra Krammerilt. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kolmteist poolt, kakskümmend kuus vastu, seega lükati tagasi. nüüd seitseteist äratuusaselt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek A, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend Tuussas, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks. Lastorikei osade kaupa hääletamine, esimene osa eh, ka leiab, et eh, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd teine osa kas see jääb jõusse, teine osa jääb jõusse, märgib ja nii edasi, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks Ajala Sender, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm härra Komutsakos, tegemist on osade kaupa hääletamisega, esimene osa. tekst tervikuna ilma sõnadeta and extended, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd teine osa. teine osa koos nende kahe uue sõnaga, kes poolt, vastu, erapooletud. ma kontrollin selle üle. teine osa, hääletus algas kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend viis poolt, kolmteist vastu, vastu võetud. kakskümmend neli Bessee, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis Fleckenstein, mul on suuline muudatusettepanek raportöörilt. härra Van Dalen Eh, jah, aitäh. praeguses eh, tekstis on august kaks tuhat kümme. ma usun, et me peaksime lihtsalt panema siia kaks tuhat kümme ja ei peaks eh, täpsustama, mis kuus. aitäh. kõnelejal ei ole mikrofoni. suulise muudatusepanek, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus härra Fleckenstein, suuline muudatusettepanek, keda palusid sotsiaaldemokraadid. härra Fleckenstein, palun. jah, me asendame sõnad safeguarding sõnaga promoting ja lisame and to assure the global competitiveness of European shipping kas sellele suulisele muudatusettepanekule on mingeid vastuväiteid, kui ei, ma panen selle hääletusele. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kakskümmend seitse Fleckensteinilt, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kolleegid, ma näen, et käed ei tõuse enam nii kõrgele kui varem. kakskümmend kaheksa, Fleckenstein, osade kaupa hääletamine, esimene osa, Šotsi shipping, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa kutsub üles ühendust, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksas lõige kakskümmend üheksa, muudatusettepanek Tussas, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek B, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli härra Kumutsakoselt osade kaupa hääletamine. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja teine osa samal ajal ja nii edasi, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teise osa üle. kolmekümne neljas muudatusettepanek, hääletus algas. teine osa. härra Kraamer, kuidas teie hääletate poolt? kõik on hääletanud, hääletus lõppes seitseteist poolt, kakskümmend üks vastu, seega tagasi lükatud. kolmkümmend kolm kukub ära. kompromissettepanek C. meil on kompromissettepanek, mida tuleb osade kaupa hääletada I have a problem okay, olgu nii, kompromissettepanek osade kaupa hääletame, esimene osa, eh, kus vajalik EMSA abil, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nende sõnadega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et kompromiss C on vastu võetud täielikult. kolmkümmend kuus, Marinescu kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle, ma arvan, et see läks läbi, aga siiski kontrollime üle, kolmkümmend kuus, palun hääletage, hääletus algas. Mihhail on vastu, hääletus lõppes. kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu, nii et tõesti võeti vastu kolmkümmend seitse Marin Eskult, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa kukub ära. nelikümmend üks. härra Fleckensteinilt jälle suuline muudatusettepanek, mida sotsiaaldemokraadid palusid. jah, me asendame sõna review sõnaga extend. kas sellel on mingeid vastuväiteid? ma panen suulise muudatusettepaneku hääletusele nelikümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud. kas kontrollime äkki üle, mulle näib, et on tagasi lükatud, aga nelikümmend üks suulise muudatusettepanekuga läheb hääletusele. hääletus algas. hääletus lõppes. tõepoolest lükati tagasi, viisteist olid poolt, kakskümmend kolm vastu, kakskümmend neli vastu. Läheme nüüd nüüd neljakümne kolmanda teise osa juurde. esimene on hõlmatud juba kompromissiga C, nüüd teine osa äh, alates sõnadest eriti tähtis on, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli. proua Vlasto ja härra Rike, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis kukub ära, nelikümmend kuus tussas, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, Vlasto ja Rikei, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks Marinescu, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, suuline muudatusettepanek Rahvaparteilt. kes selle enda peale võtab? härra esimees, meie suulises muudatusettepanekus me tahame pisut siduvamat sõnastust, kui alguses oli. mis sest, et selle teksti vaim jääb endiseks. me tahame lisada selles suhtes in this respect will be of particular interest, sest meie arvates see tagab suurema paindlikkuse ja parem sõnastus. ma tänan selle suulise muudatuse pannud, kas keegi on vastu? kui ei, siis me paneme selle hääletusele koos viiekümne kahega, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. härra Fleckenstein, kas see on seesama, läheb kokku viiekümne kahega, kas tahate selle hääletusele panna? ahaa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud viiskümmend neli on osade kaupa. esimene osa, tekst tervikuna ilma sõnadeta enne aasta kaks tuhat kümme lõppu. Eh, nii et esimene osa ilma nende sõnadeta, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. teine osa nende sõnadega, kes on poolt? oi, see kukub hoopis ära me lepime nüüd kokku, et see langeb ära. nüüd viiskümmend viis. on osade kaupa hääletus, esimene osa. Äh, to follow suit and helping them, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. esimene osa viiekümne viiendas muudatusettepanekus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu. seega vastu võetud. nii et ei ole vaja teist osa nüüd hääletada. siiski teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus härra Küünilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, härra Kuhn, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kuuskümmend üks. Frankenstein, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, osade kaupa hääletamine, esimene osa leiab, et kõik väliskulud ja nii edasi. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa leiab, et innovatsioon, kes poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. härra Grosch. kas te oleksite nõus kõigepealt kompromiss teed hääletama, siis võib-olla me saame tagasi võtta kuuekümne kolmanda ja kuuekümne neljanda muudatusettepaneku. kas kõik on selle lahendusega nõus? hästi, võtame siis kompromiss tee kõigepealt. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, kõigepealt esimene osa, vabandust, ma eksisin, esimene osa kompromissis D-s, eh, see on tekst tervikuna ilma sõnadeta ja analüüsima eh, sadamamaksusid. nüüd hääletame, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud neliteist kahekümne kolme vastu, nüüd teine osa, need sõnad jäetakse sisse. hääletus, see on küll mõttetu, kukub ära. nii et kompromiss D kaotas nüüd kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu see on ka tagasi lükatud. kuhu me nüüd jõudsime? kuuskümmend viis härra Kumutsakoselt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. härra Stirks uh,. mis juhtus kuuekümne kolme, kuuekümne neljaga Vlasto Kuuniga? kõnel ei ole mikrofoni sees, ei kuule. Eh, nii, kuueteistkümnendast paluti eraldi hääletada, Rahvapartei taotles seda, et eraldi hääletaks lõige kuusteist kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse härra Kunilt, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend on suuline muudatusettepanek, mida taotles Rahvapartei. härra Kumutsakos. ma tänan, härra esimees. tegemist on lihtsalt väikese muudatusega, tekst muutub sellest paremaks siin käsitletakse institutsionaalseid aspekte, ma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 järgmine seitsekümmend kuus proua Tikalt, kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle, mulle tundus, et lükati tagasi, aga kontrollime pigem üle, seitsekümmend kuus, kontrollime üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes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 kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kaheksakümmend kolm on järgmine osade kaupa hääletamine kahes osas, esimene osa mm, transpordisüsteemini, eh, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud teine osa kas sellel on mõtet? on, okei okay,, teine osa võtab teadmiseks, et nii edasi. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kaheksakümmend neli on täienduseks kompromissile E, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud üheksakümmend on järgmine proua Ajala Senderilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme põhjenduspunktide juurde, esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmas, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle neljanda. no proua Lastult ja härra Rikeilt hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. mis tähendab, et viies kukub ära, kuues, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksas, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksanda üle. palun, üheksas, Vlasto Rikei hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes üheksateist poolt, üheksateist vastu, seega lükati tagasi. kümnes tikault, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. võime muidugi üle kontrollida, kontrollime üle kümnenda tikalt. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes neliteist poolt, kakskümmend kaks vastu, seega tõesti lükati tagasi ja nüüd lõpphääletus. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? kõik hääletasid, tänan. hääletus lõppes härra Kremer hääletas ka poolt, nii et kolmkümmend neli poolt, üks vastu, kolm jäid erapooletuks ja minu õnnetused härra Peeter Van Dalenile. resolutsioon on vastu võetud. Next is the draft opinion of järgmine on arvamuse eelnõu, mis puudutab Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegiat, tegemist on härra Kuuni arvamusega. Werner, palun Danke, Herr Präsident. Ich möchte nach der gestrigen Dis ma tänan, härra esimees, pärast eilset arutelu, mis meil toimus Rahvaparteis, tahaksin teile öelda, et muudatusettepanekud kuus, viisteist ja kuusteist on vastu võetud meie poolt. nii et paneme plussi nende vastu. E nii et see puudutab Rahvapartei liikmeid see teadaanne. Need muudatusettepanekud mm, siis parandage oma hääletusnimekiri vastavalt. alustagem teisest lõikest, esimene härra Baltšiitiselt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine Ziilelt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas on osade kaupa. esimene osa kuni TEN T kahekümne üheni, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd teine osa, kas see jääb jõusse ja teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus on vist järgmine, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsmes siilest, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümme, Auken, kes poolt? vastu. kontrollime nüüd selle üle, kümnenda, kontrollime üle härra Aukenilt. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu vastu võetud. üksteist Fleckensteinilt suuline muudatusettepanek raportöörilt härra Küünilt juurde. Yes, uh, we would like to... jah, me tahaksime asendada shipping links must be promoted in order to ensure efficient use of the sea. ja siis see transpordiliikide vaheline ühendust välja jätta. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist, poolt vastu, erapooletud. kas me äkki kontrollime neljateistkümnenda üle? see on äh, uus lõige seitse A ookeanilt, hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. neliteist poolt, kakskümmend kolm vastusega tagasi lükatud, viisteist, kes poolt? vastu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 ja eile me komisjonis arutasime seda teksti ja selgus, et, et äh, jalgrattamarsruutide väljaarendamisele tuleb eriti tähelepanu pöörata. nii et ma teen ettepaneku, et see muudatusettepanek äh, jalgrattamarsruutide osas vajab toetust, nii et ma toetan muudatusettepanekut kuusteist kes on poolt kuueteistkümnendal, vastu, erapooletud, seega vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, kes on poolt, vastu kontrollime üle. üheksateistkümnenda kontrollime üle Ziilelt. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kaheksateist vastu, seega võeti vastu. nii et lõpphääletus nüüd. hääletus algas härra Kramer on poolt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend kuus poolt, üks oli vastu, üks jäi erapooletuks, seega võeti vastu ja õnnetused härra Küünile. kallid kolleegid, seega oleme hääletamisega ühele poole jõudnud ma tänan teid teid koostöö eest. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Euroopa raudteevõrgustik, mida kasutatakse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks. härra Marinescu ma palun kallid kolleegid. minu tavaline palve, need, kes tahavad lahkuda, palun lahkuge vaikselt, need, kes tahavad jääda, jääge vaikselt. et me kuuleksime raportööri. härra Marinescu, palun. aitäh, esimees nagu te nägite, olen ma esitanud raporti äh, koos nende muudatusettepanekutega, mis minu arvates äh, sellesse määrusesse tuleks teha. mul toimus ka esimene kohtumine eesistujamaa Hispaaniaga ning meil õnnestus äh, läbi vaadata kogu raport. ma tahaksin mainida seda, et Äh, on äh, mõningaid selliseid punkte, kus tuleks natuke rohkem arutada, aga üldiselt ma arvan, et me saavutame kokkuleppe väga paljudes äh, küsimustes. aga siis siiski on kolm sellist punkti, mille üle tuleb teha väga palju läbirääkimisi. kõigepealt see universaalteenistuse osa, et oleks siis üks koht, kus äh, raudteeliinide taotlustega, rahvusvahelise raudteeliinide taotlustega tegeldakse ja kuhu selline taotlus tuleks esitada. palun ärge ajage omavahel juttu siin saalis, ütleb esimees, on tõesti väga ebaviisakas rääkida samal ajal, kui raportöör üritab rääkida. ma saan aru, et teil on võib-olla vaja rääkida ja arvamusi vahetada, aga sellel saalil on väga lai uks, te võite sealt välja minna ja teha seda väljaspool siit, seda saali, nii et, et palun laske raportööril oma raportit tutvustada, härra Marinescu. niisiis, nagu ma ütlesin üks peamisi probleeme on seotud selle universaalteenistusega. erinevus meie ja komisjoni arvamuse vahel ja nõukogu arvamuse vahel on selles, et meie ja kui ma pean silmas meid, siis ma räägin iseendast ja variraportööridest. meie usume, et see universaalteenistus peaks nii vas-, vastu võtma neid taotlusi kui ka nende osas otsuse langetama. nõukogu on seisukohal, et selline universaalteenistus peaks olema üksnes äh, koht, kus avaldu-, kuhu avaldusi ehit-, esitatakse ja kust saadakse informatsiooni, aga seejärel lähevad need avaldused juba infrastruktuuri ettevõtjatele siis kõnealustes riikides ja nemad on need, kes otsustavad. meie leiame, et äh, see ongi selle raporti äh, üks äh, kõige olulisemaid aspekte, see universaalteenistus annaks just nimelt selle lisavä-, lisandväärtuse ja meie tahame oma versiooni juurde kindlaks jääda. teine koht, äh, mis vaidlusi põhjustab, on seotud volitatud taotlejatega. meie leiame, et mis tahes raudteeettevõte või, või tegelikult äh, me leiame, et mis tahes ettevõte, isegi kui see ei ole raudteeettevõte, võib nõuda raudteeliini. nõukogu tahab selle õiguse jätta ainult äh, raudteeettevõtetele. eks me näime, näeme, kuidas meil õnnestub selles vallas kompromiss saavutada, ma usun, et me peaksime oma seisukoha juurde jääma, sellepärast et me tegutseme avatud raudteeturul ning äh, me peame see, sellega arvestama. minu arvates, äh, kui me hakkame raudteeliinide äh, raudteeliine piirama ainult juba olemasolevatele raudteeettevõtetele, see oleks ebaõiglane konkurents ja turu moonutamine. on ka kolmas punkt, mis läbirääkimistele probleeme põhjustab, see puudutab äh, liikluse häirete korral me oleme nõus äh, selle põhilise kriteeriumi osas, äh, mida tuleks rakendada selliste liikluskatkestuste lahendamisel. Äh, normaalne liiklus peaks miinimumaja jooksul taandu-, taastuma, aga selle menetluse käigus peavad olema paigas mingid reeglid eesõiguste kohta, mõned tingimused näiteks äh, kui on meil, ütleme, reisirong, mis on juba seisnud kolm kuni neli tundi, siis peab see reisirong ikkagi esimesena läbi saama. nõukogu ei leia, et sellised eesõiguse reeglid oleksid vajalikud. ja on veel üks äh, punkt, mis on rohkem üldist laadi ja puudutab kogu raporti teksti me loome nõukogu ja juhatuse. selle moodustavad liikmesriikide esindused. ning juhatuse loovad siis infrastruktuuri ettevõtted ma arvan, et kui me loome sellised organid, siis need organid peavad täitma teatud kohustusi, neil peavad olema teatud ülesanded sellepärast, et kõik need otsused äh, transpordikoridoride kohta tuleb äh, langetada just nimelt nende juhatuste tasemel. nõukogu on nõus äh, nende organite loomisega, nende juhatuste loomisega, aga nõukogu tahab otsuste langetamise jätta infrastruktuuri ettevõtete juhatajate tasemele mina siiski usun, et selles osas õnnestub meil kompromiss saavutada. Need olid siis need peamised punktid, millele ma oma raportis tahaksin keskenduda. ma usun, et meie teisel kohtumisel suudame me edasi liikuda, nagu ma ütlesin, mul on juba toimunud esimene kohtumine nõukoguga ning me vaatasime läbi vähemalt poole raportist ning meil toimuvad põhjalikumad arutelud veel ka raporti teise osa üle, aitäh uh,! aitäh, härra Marinescu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Liberatski! aitäh, esimees härra Marinescu on äh, selle teemaga tegelenud juba üsna pikka aega ning ta on olnud äärmiselt kannatlik ja tema lähenemine on olnud üsna suuremeelne. kannatlik selles mõttes, et eesistujamaa Rootsi ei tahtnud selle teemaga eriti tegeleda ning äh, suuremeelne selles mõttes, et äh, Hispaania eesistujana on öelnud, et ta soovib asju selles valdkonnas kiirendada, aga tegelikult jääb mulje, et äh, nad on takerdunud nõukogu bürokraatiasse. kõne all on tegelikult see, Äh, millist uut kvaliteeti need raudteekoridorid äh, kaubavedudele pakuvad? meie soovime astuda sammukest edasi, meie äh, tahame astuda sammukest edasi Euroopa raudteeruumi loomisel, samas näib, et nõukogu soovib astuda samme, nii et, et tegelikult midagi ei muutuks. härra Marinescu on esitanud Äh, äh, terve rea teemasid, mida tuleks arutada, aga ma tahaksin sellele nimekirjale ühe asja veel lisada. meile tundub, et me peaksime hoolitsema selle eest, et me suudame pakkuda tõesti kaubavedudeks õigeid valikuid aga äh, reisijate ronge mõjutavad hilinemised palju rohkem kui kaubaronge. mul on, äh, mina olen valmis toetama seda universaalteenistuse mõtet. Äh, see on võib-olla selline natuke laiem lähenemine. meie fraktsioon on samuti rahul raportööri äh, ettepanekutega selles osas, mis puudutab neid infrastruktuuri ettevõtteid. meie ülesanne ei ole teatud otsuseid siin langetada. meie soovime, et asjad liikuksid edasi, me ei to-, me ei soovi, et selline praegune olukord edasi kestaks. nii et, et ma arvan, et minu ja raportööri arvamused on üsna lähedased. meie prioriteedid on samad kui tema omad ning meie partner ja meie vastane antud hetkel on nõukogu. võib-olla võib öelda, et pool sellest küsimusest on juba lahendatud, aga mulle tundub siiski, et kompromiss tuleb veel saavutada. ma arvan, et meie kaks äh, fraktsiooni äh, lähenevad küsimusele samal, samal moel ja me suudame ühiselt tegutseda. ja nüüd ALDE fraktsiooni esindaja. Muchas gracias, presidente. Creo que el señor Marinescu. suur aitäh. ma usun, et härra Marinescu tõesti tõi hästi välja need äh, peamised probleemid, mis meil on tekkinud äh, seoses nõukogu seisukohtadega. Äh, seda seoses ka haldusnõukogu koostamisega. ma tahaksin lisada siia veel, et need erimeelsused, mis meil nõukoguga on tekkinud, puudutavad eelkõige just haldusnõukogu sõltumatust. nõukogu tundub, et siin ei ole nõus meie seisukohaga. ma leian, et see projekt peaks eelkõige võimaldama luua tõelise toimiva Euroopa raudteekaubatranspordi äh, võrgustiku ning siin ma tahaksin eraldi mainida lõiget mille osas on algusest peale tegelikult leidnud äh, aset tõsine debatt äh, nõukogu ja meie arvamuse vahel. tegemist on lisaga, mis puudutab uusi koridore. see on siis nõukogu definitsioon. praeguseni on olnud äh, meie sõnavõtud teistes komisjonides päris ettevaatlikud, kuid olles nüüd osalenud äh, mitmetel koosolekutel, olles nõudnud informatsiooni ka kirjalikult, peame ütlema, et on täielik äh, läbipaistmatus. me oleme nõudnud korduvalt nõukogult, et nõukogu selgitaks meile, miks nad on kaasanud need koridorid lisasse üks millised on need põhjused, millised on sotsiaalmajanduslikud äh, põhjused selle taga või poliitilised, milliseid probleeme me soovime selle läbi lahendada? miks tahetakse mõned koridorid lisada ja mitte teisi jällegi, kas tegemist on äh, segakoridoridega, koridoridega või mitte, nii et me tahaksime teada, miks nad on siia kaasatud, lisas üks sest et meie tahame alati võimalikult konstruktiivselt muidugi kuid hinnata olukorda ja me, meil on selleks vaja ka informatsiooni. lisaks sellele meil on ka õigus, igal saadikul on õigus taolist teavet saada, sellepärast et meie vastutuses on ju ka oma arvamus koostada, aga tänaseni me ei ole saanud mitte mingit teavet. ainus tõsiseltvõetav argument, millega on välja tuldud, on see, et kõik liikmesriigid on seda nõudnud viimasel koosolekul, mille korraldas nõukogu, komisjon samuti leidis, te teate, et siin tekstis on kriteeriumid nende uute koridoride kohta, komisjon ütles, et need koridorid, mis on kaasatud lisasse üks, tema meelest vastavad praegustele kriteeriumitele, kuid parlamendisaadikutena me oleme vastutavad selle projekti eest ning põhimõtteliselt äh, me oleme aru saanud, et me ei tea neist kriteeriumitest suurt midagi, mis on liikmesriikide poolt valitud, ega me ei tea ka, äh, milliste argumentide põhjal nõukogu oma projekti on äh, koostanud. härra Marinescu koostas üheksapunktilise kirja, küsimustiku, aga vastust me sellele ei ole saanud viimasel äh, kohtumisel me suuliselt veel sõnastasime need küsimused, me küsisime teavet, kuid äh, mingit vastust ei saanud jällegi. nii et ma tahaksingi praegu ütelda, et äh, me oleme omalt poolt teinud väga suuri jõupingutusi, et siin teatud ettepanekuid ikkagi toetada, kuid praegu siiski taaskord me peame nõudma nõukogult, et ta vähemalt teavitaks meid neist kriteeriumitest mis on viinud praeguste valikuteni. miks nõukogu leiab, et äh, sel viisil just õnnestub meil tõeline toimiv Euroopa võrgustik luua? mis on nende koridoride tunnusjooneks? ja kuidas suhtestuvad nad teiste projektidega, mida veel ei ole ellu viidud? nii et tõesti, ma tahaksin, et äh, meie komisjon saaks väga selged vastused äh, oma küsimustele meie tahe on selge. me oleme sätetesse palju parandusi teinud, neid me arutame praegu nõukoguga, kuid ma tahaksin, et ametlikult nõukogu vastaks meile ja vähemalt selgitaks, mis kriteeriumite alusel need uued koridorid on kaasatud, aitäh! ma tänan, härra Kramer, nüüd rohelised. ja, zunächst mal möchte ich mich bei Herrn Marinescu bedanken jah, ma tahaksin tänada samuti härra Marineskut. ma tunnen suurt headmeelt äh, selle üle, et äh, meil on lõpuks ometi aega neid küsimusi arutada. kuid äh, ma tahaksin mainida mõningaid asju, mida härra Marinesko juba mainis, kui näiteks toimub õnnetus või kui raudteetransport katkeb, siis mina eelistan võimalikult paindlik, kõikvõimalikke meetmeid. ma ei usu, et siin võiks prioriteedi anda ühele või teisele osapoolele. meil on olemas direktiivid äh, vedurijuhtide kohta ning kui näiteks veerand tunni või poole tunni möödudes juht, juhi tööaeg on läbi, siis sellisel juhul Äh, ei ole tema jaoks eriti oluline see, kas ta on transpordirongi, kiirrongi, reisijate rongi äh, peal või mitte, see ei tule siin mängu, me peame ikkagi tagama selle, et võimalikult kiirelt hakkaksid rongid jälle vastavalt õigele ajagraafikule liiklema. ja samuti me ei saa teha vahet äh, nii-öelda traditsiooniliste ning era- ettevõtete vahel. me tahame ju võrdset kohtlemist, paremat ühisturu toimimist. me kõik toetame raudteed ja raudteetransporti, kuid mitte mingit konkreetset ettevõtlussektorit. Saksamaal näiteks ainult riigiettevõtted saavad siin abi maksumaksjate eh, rahadest. eraettevõtted peavad aga kõik jälle oma taskust kinni maksma. kui me tahame nüüd jälle uusi eh, eeliseid anda, siis sellisel juhul me võime ausa konkurentsi üldse ära unustada. ma leian samuti, et on problemaatiline rääkida siin kvalifitseeritud äh, teedest, qualified tracks. näiteks äh, Rooma ja Napoli vahel äh, kasutatakse raudteed ainult öösel kaubatranspordiks, kuid mitte päeval. nii et mina põhimõtteliselt ei toeta seda, et me nüüd äh, täpselt ära määratleksime, millised on need olulised ja vähem olulised äh, teed. kuritarvitamiste kohta, siin on kritiseeritud ühte riigiettevõtet, nimelt olevat ta teavitanud kolmekümnest, neljakümnest äh, kinni pandud äh, liiklusajast, äh, aga põhimõtteliselt tegelikult ta ei kasutas neid, ta ei kasutanud neid, vaid lihtsalt pani need ajad kinni, et teised ei saaks neid kasutada. reserveerimine aga ei lähe mitte midagi maksma ja tegemist on tõelise konkurentsimoonutusega. nii et siin on vaja ikkagi äh, nii liiklusaegade kinnipaneku koha peale ette näha mingeid kulusid ja see peab endaga kaasa tooma kahju, kui pannakse kinni mingid ajad, mida tegelikult ei kasutata nüüd mm, koridoride kohta ma tõesti ei mõista, kuidas siin äh, teist, teistsuguste näitajateni jõutakse. ma saan aru, et keegi võib ütelda, et viimase kümne-viieteist aasta jooksul ei ole suudetud äh, kuutkoridori korralikult käigus hoida, nüüd on meil neid aga vaja üheksa. kas see on tõesti vajalik? mina, ma pean ütlema, et äh, mul on koolitaja kogemus ja kui mulle mu õpilased ütleksid midagi sellist, siis ma ei saaks üldse aru neist. meil ei ole veel A-koridori, mis on kõige olulisem Euroopas, isegi see tegelikult ei ole veel täielikult äh, töös. nüüd me ei hakka, ei peaks ju hakkama uute koridoride kohta aruteluga pihta, me peaksime keskenduma sellele, mis on juba tehtud või tegemisel. jah Stockholmi eh, Genfi koridor on aga juba mm, paika pandud, see peaks eh, siis läbi Kopenhaageni, Hamburgi, Innsbrucki eh, minema. miks me oleme selle niimoodi paika pannud, seda seetõttu, et on plaanis ehitada sild, mida veel ei ole tehtud, lõpuks me ei tea, kas saab olema sild või tunnel, kuid äh, ning selles osas me oleme juba koridori tegelikult paika pannud, mis aga võib-olla realiseerub alles kolmekümne, neljakümne aasta pärast. Kopenhaagen, Berliini võimaluse aga oleme me täiesti unustanud. ja nüüd äh, One Stop Shop. me ei tahaks nüüd äh, sellist ühtset äh, üksust, mis äh, korraldab kõike ja annab kõik load. sellepärast et sellisel juhul nad peaksid ikkagi äh, konsulteerima liikmesriikide ametitega. Saksamaal meil on äh, olemas äh, mitmeid erinevaid üksusi selleks, aga kui mina olen näiteks klient ja kui mul on kaup, mis ma, ja ma tahan selle saata Genfi, siis sellisel juhul ma sooviksin, et mul oleks võimalik äh, ühe konkreetse ameti poole pöörata, pöörduda, ütelda, et mul on vaja seda teha ja siis see amet äh, pöördub äh, liikmesriikide poole, küsib neilt luba ning nii see läheb. kui aga seda luba ei anta lõpuks, siis peaks olema ka mingisugune mm, organ, kelle poole pöörduda, et protestida selle vastu ja ma tahaksin, et kõik see oleks äärmiselt läbipaistev ning samuti peab see olema klientidele väga lihtne ja mõistetav. me teame ju ka, et kindlasti üritatakse kuritarvitada seda süsteemi, eh, nii et eh, see peab olema hästi kaitstud, meil peab olema üks amet, kelle poole pöörduda, kuid ma usun, et siin oleks võimalik ka leida kompromiss meil võib jah, tõesti tekkida mingi bürokraatlik suur äh, amet, kuid äh, siiski klientide jaoks on väga oluline, et tegemist oleks ühe ametiga, sest tegemist on Euroopa poliitikaga. härra Kuhn, palun uh,. Thank you, Mr President Does.... ma tänan, härra mm, esimees, see kõik on väga täppi läinud. ma tahaksin siin küll parandada härra Kraamerit riigiraudtee Saksamaal ei saa tegevussubsiidiume, ainult infrastruktuuri toetusi. ja infrastruktuuri ja võrku kasutavad seejuures kõik ettevõtjad, eriti puudutab see kohalikke raudteid. nii et osa liidumaad, föderaal, liidumaad on need, kes toetavad infrastruktuuri koha peal. nüüd me peame mõtlema selle, kuidas kaubavedudele Euroopas suuremat tähendust anda ja selleks väga tähtis on jagada ära territoorium koridorideks. kui me tõesti tahame, et rohkem veetaks kaupu raudteed pidi, siis Äh, infrastruktuuri haldajad peavad maha istuma infrastruktuuri haldamise komitees, nagu härra Marinescu ja Kraamer ka juba rääkisid. nüüd see Rotterdam-Genua ERTMS koridor. härra Kraamer siin rääkis sellest one-stop shopist või uni-, universaalteenistusest ei saa sellist eh, universaalteenistust ette näha eh, Hollandis, Šveitsis, Saksamaal, eh, sest igas riigis on väga palju erinevaid ettevõtjaid. sama puudutab Itaaliat. ja kõik need ettevõtjad peavad kokku leppima infrastruktuuri haldamise komitees, et millal äh, saab, saavad need kaubaveod kulgeda läbi nende võrgustike ja samas tahavad nad selle pealt teenida. ja ei tohi kuidagimoodi kahjustada siin konkurentsi, kui on selline universaalteenistus, mis näeb ette marsruudi ja ajad ja läbilaskevõimsused, siis me ei jõua mitte kuhugi välja ma arvan, et võib-olla peaks ette nägema ühe, ühe universaalteenistuse riigi kohta, aga mitte ühte kogu Euroopa Liidu kohta. ja siis see One Stop Shop võtaks taotlusi välja halduritelt ja siis juba võtaks siis ühendust ähm, vastavate võrgustike infrastruktuuri haldajatega. kui on mingid häired, tõrked siis võib-olla reageerivad erinevad võrgud sellele erinevalt. näiteks äh, võib-olla siis saab ette näha paralleelsed võrgustikud kaupade veoks. Äh, sest kui reisijatevedu, kaubavedu ja kiirrongid kõik kulgevad ühtesid ja samasid teid, raudteid mööda, siis võib tekkida suuri probleeme. aga kui tekib tekkivad probleemid, siis loomulikult on vaja võimalikult kiiresti naasta plaanilise sõiduplaani juurde, niipea kui võimalik. ma arvan, et see universaalteenistuse mõte on tegelikult väga hea mõte. Äh, kui me mõtleme nende tõkete peale, mis halduritel teel on, äh, nad ju tahavad seista hea selle eest, et teenindusajad, need slotid ka õigesti oleksid jaotatud. ja siis see võib-olla see universaalteenistus võiks funktsioneerida clearing kojana. Saksamaal on meil võrguagentuur, kes seda funktsiooni täidab, aga mitte kõikides liikmesriikides ei ole sellist agentuuri ette nähtud. me peame ka tagama, et kaubaveod jääksid paindlikuks, ei saa öelda, et tuleb just nii teha ja ei mitte kuidagi teistmoodi ei saa äh, ju kuidagi ignoreerida seda, et mõnikord läheb reisijate vedu väga tihedaks. tipptunnide äh, reisijate vedu tuleb samuti arvesse võtta nende koridoride puhul. nüüd see Rotterdam-Genua näide on väga hea näide. kui meil õnnestub sellel marsruudil asjad korda seada, siis ka ida ja lääne suunalisel koridoris õnnestub kõik hästi korraldada. aga see infrastruktuuri haldamise organ äh, peab otsustama, kellele millised slotid, teenusajad eraldatakse. ma tänan, härra Siile, palun. ma tänan. meie vari raportöör ei ole siin kohal ja ma nüüd esinen meie fraktsiooni nimel ja tema nimel ka. ma olen nõus sellega, et kõige tähtsamad küsimused on juba välja toodud. me peame nüüd nõukoguga ka nendes kokku leppima. aga ma tahaksin eriti rõhutada selle universaalteenistuse staatust. ma tõesti palun kuulake ära need argumendid, mis nõukogul on. küsimus on selles, et kas me tõesti peame looma uusi riikideüleseid institutsioone, kui meil ei ole selget nägemust selle kohta, kuidas süsteem peab praktikas toimima hakkama, siis võib-olla me peame ikkagi selle peale uuesti mõtlema, et kas meil ikka on vaja sellist riikideülest institutsiooni üldse. väga tähtis on selle peale mõelda ja teine küsimus puudutab kaubavedude rongide kategooriaid, võib-olla ei, me ei peaks kasutama siin niivõrd ranget kategoriseerimist pigem peaksime välja tooma peamised põhimõtted selle kohta, kuidas võiksid olla liigitatud kaubaveorongid, kes kasutavad infrastruktuuri. ja siis kõik juba ülejäänu sõltub liiklusoludest. nii et olgem konstruktiivsed ja aidakem neid inimesi, kes hakkavad nõukoguga läbirääkimisi pidama ma tänan ja nüüd järgmine sõnavõtja, härra Baltšaitis. Taip pat noriu prisidėti prie visų e, padėkų pranešėjų gerbiam e, Marinescu, kuris iš tikrųjų. Kõigepealt e, tahaksin ma tänada härra Marineskut. tal on õnnestunud leida kompromisse väga keeruka dokumendi raames. see ei ole mitte ainult poliitiliselt keeruline teema, vaid ka tehniliselt keeruline teema. Euroopa Liidus on meil kakskümmend erinevat haldussüsteemi raudteesektoris ja meil on ka rööpavahe erinevates riikides erinev. ja meil on vaja täita see ülesanne, et konkurentsi edendada, muuhulgas ka kauba, raudteekaubavedude vallas. ja kaubavedude osakaal ju aina kasvab. nii et ma tänan kõigepealt raportööri, et ta esimese nimekirja nendest projektidest on koostanud, võib-olla nad kõik ei ole majanduslikult eh, põhjendatud, küll aga lisavad eh, kindlasti Euroopa Liidule eh, tublisti lisandväärtust ja tulevikus muutuvad ka majanduslikult otstarbekaks ja enda ära tasuvaks. tähtis on ka eh, üle meelitada Venemaa kaubaveod, need, mis tulevad Peterburist. ja ka merevedude vallast on võimalik osa Mm. vedusid üle meelitada raudteele. Need on need suured väljakutsed, mis meie ees on ja millega tuleb tegeleda tulevikus ühel või teisel viisil. nüüd, mis puudutab seda universaalteenistust. jah, meie haldus on korraldatud väga erinevalt erinevates liikmesriikides ja nüüd tuleb midagi ette võtta ka universaalteenustuse koha pealt. loomulikult meil ei õnnestu lahendada korraga kõiki probleeme, aga kuskilt peab ju alustama. nüüd lisa üks. jah, loomulikult meil on vaja leida kompromiss komisjoni ja liikmesriikide vahel. see kaheaastane piir mis on siin kirja pandud, me teame ju, et kõik liikmesriigid on majanduskriisis tublisti kannastanud ja me ei tea, kuidas nad, mis seisus need riigid on, kui kriis ükskord lõpeb. nii et see tähtaeg kaks aastat, mis siin on, tuleks pikendada viiele aastale raudteesüsteemi ei ole vaja teha mitte ainult tohutuid investeeringuid, vaid on vaja ette näha ka ümberstruktureerimise ajakavad. igatahes ma õnnitlen raportööri. jah, aitäh. ma tahtsin lihtsalt meelde tuletada, et esimese raudteepaketi hindamise käigus äh, kakskümmend neli kahekümne viiest riigist äh, äh, on rikkunud seda sätet, mille kohaselt regulaatorid peavad olema sõltumatud. ma arvan, et me peaksime siin äh, eeskujuks võtma selle määruse, sellepärast et ma ei usu, et meil õnnestuks selline universaalteenistus luua, mis ainult liikmesriigi tasandil toimiks või kes siis äh, toetaks ühte ettevõtjat, kes tegelikult juba ei ole sõltumatud. teine puudus ja jällegi see puudutab universaalteenistust, ma arvan, et me peaksime leidma tasakaalu Äh, siin sellepärast, et ühest küljest võib see osutuda liiga bürokraatlikuks ja see võib jällegi äh, ettevõtjate elu äh, raskemaks teha ning teisest küljest peab see olema ka tõhus koridoride haldamisel ning transpordi suurenemisel. sellel peab olema ka oma lisandväärtus. ma arvan, et alguses see võib-olla ei ole hädavajalik või vähemalt nii me alguses arvame, see on nüüd aga töö käigus me näeme tõesti, et tuleb teatud tasakaal leida, meil on vaja määrust, millest oleks kasu sellel peab olema lisaväärtus ettevõtjatele ning kaubaveole ning määrus peab samuti arvestama kogemustega, mis me oleme saanud, sest et tihtilugu liikmesriikide raudteeveo ettevõtted aeglustavad seda ühist kaubavedude haldamist. ma arvan, et meil oleks vaja selle tasakaalu suunas liikuda, mina seda toetan me ei pea liigselt liikmesriikide, äh, riiklikke ettevõtteid kaitsma, kuid samas me ei tohiks ka liigselt äh, bürokraatlikku, äh, liiga keerukat, liiga raskepärast üksust looma, mis muudaks ettevõtjate elu veelgi keerukamaks. ma usun, et seda keegi ju ei soovi, aitäh. aitäh, proua Ayala Sender. jah, aitäh. ma tahaksin esmalt tänada härra Marineskut äh, tehtud töö eest. samuti tahaksin tänada variraportööre hea koostöö eest. ja mul on üks küsimus härra Marineskule. ja see puudutab äh, ühte, mida öeldi esimeste arutelude käigus. praegust, ei äh, see puudutab praeguseid koridore. kas on vaja neid muuta või kas on vaja uusi koridore kaasata? ma ei tea, näiteks äh, minu koduriigis on äh, kiirrongide jaoks omad koridorid, mis on äh, nüüd olemas ja võib-olla oleks läbi nende võimalik pakkumist parandada. artiklid neli ja viis eriti just, see puudutab siis kaubavedude koridoride muutmist. parlament põhimõtteliselt ei nõustu siin nõukogu ühisseisukohaga. aga millise mehhanismi oleme meie siin äh, plaaninud äh, käiku viia, mida me oleme plaaninud, et äh, siis õige, kui aeg kätte jõuab, kui muudatusi tehakse? sest ega me ju ainult sellega ei piirdu, see tegemist on terve dünaamikaga, mis võimaldab meile luua tõhusa võrgustiku kaubaveoks. milline oleks siis see mehhanism, millega tuleb välja parlament, et et äh, määrust muuta. me soovime paindlikku süsteemi, mida oleks võimalik tulevikus muuta äh, vastavalt siis äh, toimuvatele arengutele. aitäh, komisjoni nimel härra Pascoeli. oodake, oodake, härra Pascoleri Mihhail, sa tahtsid ka veel sõna saada? In Deutschland is es so, dass die Staat jah, üks väike täpsustus. Saksamaal riigiettevõtted äh, on vastutavad oma tegevuse eest ning neil on ette nähtud rahaline abi. aga eraettevõtete jaoks see nii ei ole ja see on äh, negatiivne, sest et äh, riigiettevõtted saavad miljardeid. ja siin on selge vahe. jah, valitsuse tasandil asjad on liikuma hakanud, kuid äh, eranike avaliku võrgustiku vahel on Saksamaal suur vahe. hästi. ja nüüd siis komisjoni esindaja. jah, aitäh tahaksin komisjoni nimel ütelda, et äh, meie tahaksime tunnustada parlamendi ja transpordikomisjoni poolt äh, eelmise mandaadi ajal tehtud äh, head tööd ning tahaksime tänada härra Marineskut ning variraportööre. nõukogu omalt poolt on jõudnud ühisseisukohani, mis on positiivne, konstruktiivne ning sel põhjusel komisjon on seda ka toetanud neljas punktis aga keeldutakse öö, äh, uuendusi sisse viimast. ja meie tahaksime teha muudatuse, mille kohaselt mitte miski siin määruses ei saa olemasolevast seadusandlusest kõrvale kalduda. tegemist on väga tugeva vabandust, see on nõukogupoolne muudatus ja see, tegemist on väga tugeva äh, enesepiiramisega innovatsiooni osas. Need neli punkti, millest rääkisin, esimeseks neist on äh, universaalteenistus. tegemist ei ole sellega, et me tahame luua uue äh, Euroopa-ülese institutsiooni, vaid tegemist oleks lihtsalt töövahendiga, mis aitaks neil koridoridel toimida selliseid asju on juba tehtud, näiteks infrastruktuuride eh, operatiivkoostöö eh, osas. meil on olemas RailNet Europe selles vallas ning on sisse viidud universaalteenistusse siin ja seeläbi on võimalik suurte koridoride puhul eh, reservatsioone teha aga tegemist on ainult sellise üksusega, mis edastab äh, taotlused erinevatele liikmesriikide äh, haldajatele aga see ei ole väga tõhus, sellepärast et praegu on kaetud ainult viis protsenti nõudlusest äh, rahvusvahelisel tasandil. nii et see süsteem praegu ei tööta ja meie määruse ettepanekuga äh, just seda tahetaksegi muuta. me ei taha luua, ma kordan, mitte mingit Euroopa-ülest uut organit, vaid tegemist oleks koostöövahendiga äh, ja see hõlmaks siis koridoride juhtimist ja tal oleks võimalik teha autonoomseid äh, otsuseid, äh, sõltumata siis liikmesriikide vastavatest asutustest. see aga ei tähenda seda, et nad oleksid täielikult sõltumatud ning mingil määral ei sõltuks liikmesriikide seadusandlusest. teiseks äh,, volitatud äh, taotlejad. meie jaoks on tegemist siin olulise vahendiga turu avamisele konkurentsile kui tegemist ei ole raudteeettevõtetega ja kui me anname neile võimaluse kasutada selliseid transporditeenuseid, mis neil on vaja ning kui neil on võimalik pöörduda turul olevate erinevate äh, raudteeettevõtete poole ning äh, teha siis avalikku pakkumist ning äh, välja selgitada, milline on kõige parem neist pakkumistest, siis tegemist on millegagi, mis tegelikult mitmel puhul juba on tõesti, osad liikmesriigid on äh, erinevaid äh, süsteeme sisse viinud oma äh, territooriumil, kuid kui seda oleks võimalik nüüd teha koridoride tasandil, siis oleks võimalik konkurentsi siin ära kasutada. edasi prioriteet, eeskirjad, jah, komisjon ei tee siin ettepanekut, et ilmtingimata kaubarongid peavad alati olema prioriteetsed reisijate veoga võrreldes ja et äh, reisirongid peavad alati ootama. ei, sugugi mitte, me tahame lihtsalt, et ei tekiks mingit diskrimineerimist erinevate liiki transpordi vahel. ja meie sooviks on ühised reeglid äh, koostada. Äh, me ei hakka neid ette kirjutama, kuid infrastruktuuride haldajad peavad need omavahel kokku leppima, et see kõik toimiks. ning neljandaks neljas punkt, koridoride juhtimine. siin meie soovime, et oleks, loodaks organ, nagu näiteks Euroopa majandushuvide rühm tegemist ei oleks lihtsalt mingisuguse jututoaga ja, ja klubi koosolekuga, et vaadata, kuidas asjad arenevad koridorides, vaid et tegemist oleks sellise üksusega, mis ikkagi saaks eh, ühiseid otsuseid vastu võtta investeeringute kohta näiteks infrastruktuuridesse, et parandada transporti koridorides. Need on siis need neli punkti, kus eh, nõukogu tahab jääda praeguse olukorra juurde, meie tahame muutusi, nii et äh, siin tuleks, äh, nagu proua Düran ütles, ka leida teatud tasakaal, me peame tegema järeleandmisi mõlemalt poolt. ja nendes neljas punktis äh, tulebki jõuda kokkuleppele ning sellest sõltub ka selle määruse edu või läbikukkumine. ja veel mõned äh, tehnilised punktid, milles on võimalik kokkuleppele jõuda. siin ka koridoride äh, valik, see huvides proua Aialat ja proua Pilbaud. komisjon on nõustunud äh, kompromissiga ühisseisukohas, meile tundus, et see ei ole väga halb. koridorid, mis valiti, neid on üheksa, kuus neist koridoridest vastavad olemasolevatele koridoridele, mis on juba nii-öelda ristitud ühenduse tasandil. härra Vink on koordinaatorina siin suure töö ära teinud. aga need katavad ainult kuus protsenti meie võrgustikust kilometraaži osas aga, aga kakskümmend protsenti kaubaveost Euroopa Liidus nii et te näete, valik on põhjendatud sellega ning ülejäänud kolm koridori ka nende osas on väga suur üksmeel osapoolte poolt, ettevõtjate poolt, sellepärast et need koridorid on, on juba RailNet Europe'i poolt ka välja toodud. kokkuvõtteks, kui nõukogu ja parlament, kui me kõik soovime luua Euroopa ülese integreeritud äh, raudteeruumi, ja mis põhineks kaubaveo osas koridoride süsteemil, siis me ei saa seda saavutada, kui me hakkame lihtsalt äh, olemasolevaid liikmesriikide võrgustikke kokku liitma ja ilma, et me hakkaksime praegust toimemehhanismi muutma. meil on vaja uusi reegleid volitatud taotlejate osas, eh, eh, prioriteetide osas. miks meil on vaja määrust, eh, proua Düran ütles väga õigustatult, jah, miks, aga komisjon omalt poolt on korduvalt ütelnud, et me peame selle määruse koostama, sellepärast et need asjad, mis meile tunduvad ilmselged olevat, selleks, et Euroopa raudteeruum toimiks, tegelikult neid vahendeid ei ole välja töötatud ja neid ei kohaldata liikmesriikide ettevõtete poolt sest et praegu on ikkagi igal pool omad seadused. ka äh, Euroopa RailNet Europe ühendus ei suuda siin midagi ära teha. nii et kui me tahame uuendada, siis tuleb leida lahendused neile neljale aspektile, mida ma mainisin, mida ka härra Marinescu omalt poolt äh, õigustatult mainis ja need on, see on tingimuseks, mille alusel on võimalik luua Euroopa-ülene võrgustik, ja mille läbi oleks võimalik tagada, et oleks piisav kvaliteet kaubaveoks, tegemist oleks ka tõhusa alternatiiviga maanteetranspordile või mõningatele muudele veelgi saastavamatele transpordiliikidele, aitäh! aitäh ja härra Marinescu, proua Jalla Sender esitas mõned küsimused, kas soovite vastata? mulțumesc foarte mult colegilor pentru toate comentarii. jah ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege nende kommentaaride ja märkuste eest. kõigepealt äh, üks üldist laadi avaldus. kui me esitame mingi õigusakti või määruse näiteks, siis me peame kõigepealt mõtlema sellele, mida see uus õigusakt endaga kaasa toob, milline on tema lisandväärtus. sellepärast, et kui me seda ei tee, siis ei ole ju mingit mõtet üleüldse uue õigusaktiga välja tulla. mis puudutab kaubaveokoridore, siis miks me üritame seda valdkonda üldse reguleerida? selleks, et muuta paremaks asju, mis praegu hästi ei toimi ja mis, äh, milles praegu ongi probleem, probleem on koordineerimises. meil on äh, raudteekaubaveod, meil on äh, äh, mitmeid süsteeme, mis on välja pakutud, RailNet Europe näiteks, on veel teisigi valikuvõimalusi aga puudub igasugune koordineerimine äh, Äh, peamiste kaubakoridori, kaubaveokoridoride vahel. Äh, sellist koordineerimist ei ole. Äh, teoreetiliselt peaksid kaubarongid saama liikuda täpselt nagu reisirongidki. ma arvan, et tehnilisest punktist on olemas praktiline võimalus et rong mis väljub Genuast ja läheb Rotterdami, liiguks ilma igasuguste peatusteta või vähemalt samamoodi nagu reisirong. tehniliselt on see võimalik, aga selleks, et seda saavutada, on meil vaja koordineerimist. selle määruse eesmärgiks ongi üritada parandada teatud asju, kõigepealt äh, vii-, tuues sisse äh, kiirveoste mõiste erinevad institutsioonid on äh, äh, selliseid veoseid erinevalt nimetanud, aga kõik institutsioonid on nõus, et selline veoste kategooria on olemas. teiseks, äh, see määrus toob sisse univera-, universaalteenistuse mõiste. tegemist on kohaga, kuhu saab siis esitada taotluse ja siis äh, see universaalteenistus peab tegema koostööd juba olemasolevate riiklike ametkondadega, sest et see on ainus viis, kuidas asju saab üleüldse ajada. ja siis see universaalteenistus näeb kas ütleme näiteks Prantsuse raudteeamet äh, takistas Saksa rongil Prantsusmaale tulekut mingil muul põhjusel kui tehnilised põhjused. sellel teenistusel oleks võimalik selliseid asju kontrollida ja siis oleks meil ka kindlus, et riiklikud ametkonnad äh, teevad kõik, mis nende võimuses selleks, et äh, tõesti taotlustele positiivselt vastata. see oleks selle universaalteenistuse funktsioon ja kallid kolleegid, ma olen kindel, et sa, minu poole on pöördunud ka äh, Euroopa peamiste raudteeettevõtete esindajad ning nemad on tegelikult vastu selle süsteemi sissetoomisele. Nemad usuvad, et sellisel juhul kaotavad nad kontrolli turu üle. aga me peame Äh, asjale lähenema uuenduslikult. mida see määrus veel uuendab või muudab? valitsemist, sellepärast et äh, selle juhatuse äh, kaudu loome me Äh, veel ühe eeltingimuse selleks, et kaubaveod kulgeksid tõhusalt. Äh, me hakkame investeerima infrastruktuuri, just nimelt see juhatus tagab investeeringute koordineerimise äh, ühe koridori piires. nii et, et asjad tõesti kulgevad nii ladusalt kui vähegi võimalik, vähemalt investeeringute kontekstis minu arvates äh, see universaalteenistus äh, tuleb sisse viia ning pärast esimesi arutelusid nõukoguga usun ma, et me suudame selles osas kokkuleppe saavutada. nüüd äh, siin mainiti lisa korduvalt, lisa üks. komisjoni esialgne ettepanek ütles, et kolme aasta jooksul, ma ei ole päris kindel, kas see oli kolm aastat, aga see ei olegi oluline, ütleme noh, kolme aasta jooksul, peab iga liikmesriik Äh, saama osaks mõnest koridorist. see oli kohustuslik, iga liikmesriik pidi mõne koridori osa olema. loomulikult äh, juhul, kui neil oli olemas raudteeühendus teiste riikidega. Äh, nõukogu tegi ettepaneku, mis minu arvates on üsna hea. nimelt see määrus peaks otsustama ka millised on need esimesed uued koridorid, see tegelikult ei ole sugugi halb mõte, sellepärast et see määrus juba paneb paika esimesed koridorid, nii et, et meil ei olegi vaja oodata kolm aastat, kuni iga liikmesriik otsustab, millise koridoriga ta soovib liituda. läbi milliste riikide need koridorid kulgevad. mina tegin ettepaneku kolleegidele, et meil peaks olema eriistung just nimelt selle lisa üks küsimuses Äh, arutagem kõigepealt seda määruse sisu ja siis arutagem eraldi juba seda, kus need koridorid peavad täpselt kulgema. mis puudutab Hispaaniat, siis on kaks koridori ning minu arvates on need ainsad koridorid, mis tegelikult võimalikud on ja loomulikult äh, läbi, lähevad nad siis Prantsusmaale, aga loomulikult me võime seda asja arutada ning äh, Äh, teha ettepanekuid nende koridoride muutmiseks. ma palusin nõukogul ja komisjonil selgitada, millised olid need kriteeriumid, mida kasutati nende koridoride paikapanemiseks. me saime küll komisjonilt vastuse, aga ootame endiselt vastust nõukogult aga ma tahaksin öelda nii palju, et isegi kui meil on see määruse lisa, liikmesriigid ikkagi on sunnitud ühe või teise koridori eh, liikmeks saama kolme aasta jooksul. see on kohustus ning eh, ärgem eh, kulutagem liiga palju aega selle teema arutamisele, üritagem edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik. nüüd, kuidas seda lisa saab muuta, proua Ayala Sender esitas sellise küsimuse. seda lisa Äh, lisa üks. nagu ma ütlesin, esimesed koridorid, mis on paika pandud, neid enam muuta ei saa. esimesed äh, koridorid on need, mis luuakse, aga lõppkokkuvõttes äh, liikmesriikidel on võimalus ähm, tulla välja uute koridori ideedega või nad võivad muuta juba olemasolevaid koridore, selleks tuleb esitada taotlus komisjonile ning komisjon siis langetab otsuse. nii et, et määrus näeb sellist menetlust ette. Äh, ja väga selgelt on paika pandud ka põhjused, miks koridoride kulgu saab muuta ja milliseid uusi koridore saab luua ja määruses on olemas ka viis, kuidas saab muuta ja, ja luua uusi koridore. see, see on seal olemas. see on punktis kolm, mis näeb ette siis ühismenetluse ja praegu ma räägin juba oma ettepanekust Äh, seal on olemas siis selline äh, tavapärane menetlus, kuidas taotleda koridori loomist ja punkt neli äh, on juba seotud ainult lisaga. niisiis, ma arvan, et nagu ma teile juba ütlesin, ülejäänud asjades õnnestub meil saavutada nõukoguga kompromiss need tähtajad, kolm aastat, viis aastat. mul läheb veel pool minutit selle seletamisega, ütleb kõneleja. niisiis jällegi need tähtajad. määruses on ette nähtud tähtaeg, mille jooksul need koridorid peavad töösse rakenduma. mida see siis tähendab, et koridor tuleb kasutusele? see tähendab seda, et meil on olemas see universaalteenistus ja samuti on olemas nõukogu ja juhatus milleks on vaja viit aastat selleks, et seda koridori käiku anda? minu arvates ei lähe viit aastat vaja, see tähtaeg on liiga pikk ja ma arvan, et esimeste koridoride osas on seda võimalik teha kahe aastaga juba ilma igasuguste probleemideta. sest et ainult need asjad, mida ma mainisin, tuleb luua selleks, et see koridor hakkaks toimima. Äh, investeeringud on juba teine teema. aitäh, esimees aitäh, härra Marinescu. ajakava, eh, mis selle küsimuse jaoks on ette nähtud, on muudatusettepanekud tuleb esitada kaheteistkümnendaks aprilliks. muudatusettepanekuid vaadatakse komisjonis läbi kolmandal mail, hääletus transportkomisjonis neljandal mail ning siis loodetavasti täiskogule läheb asi hääletusele juunis. hästi kaheteistkümnes aprill on muudatusettepanekute tähtaeg. suur aitäh, aitäh härra Marineskule selle üksikasjaliku raporti eest ja meie järgmine päevakorrapunkt on proua Ranneri raport, mis puudutab autovedudega seotud sotsiaalõigusnorme ja ma olen tõesti väga tänulik proua Rannerile, et ta nõustus äh, seda raportit käsitlema täna hommikul ja siis õhtupoolikul saame keskenduda eesistujamaale Hispaaniale, nii et tänan veel kord proua Ranner selle paindlikkuse eest ja nüüd on teil sõna. Äh, ma tänan, härra esimees. lugupeetud saadikud ma alustan sellest, et meenutan teile arutelu, mis meil toimus ühe töödokumendi, selle töödokumendi üle. ja nüüd on teil raporti eelnõu ees. ma viitan siin nendele probleemidele, mis meil on sotsiaalõigusnormidega maanteetranspordis. ja asi ei ole niivõrd ähm, karistuste liikide erinevuses, vaid just äh, Äh, õigusrikkumiste kategoriseerimises. ja ma arvan, et tegemist on väga tähtsa temaatikaga, kuna see on piiriülene. on väga palju valdkondi meie majanduses, mida otseselt see probleem mõjutab. härra Marinescu, ma tahaks väga näha, saada silmsidet järgmise raportööriga ja teie arutelu sealt segab mind palun, kui te tahate siin mingit kohtumist pidada, siis tehke seda väljaspool. proua Ranner, palun. ma tean, et eelmine raport on äärmiselt oluline, aga ma loodan ka, et minu raportil on tähtsust. tegemist on meie arutelude algusega ja ma arvan, et tõhus karistuste süsteem peab tuginema läbipaist-, katvatele ja võrreldavatele karistustele. meil on vaja lähendada miinimum ja maksimumkaristusi. kui ma koostasin seda raportit, siis ma rääkisin väga paljude inimestega, kohtusin eh, transpordiettevõtjatega, liikmesriikide esindajatega, erinevate osapooltega. ma ise olen jurist ja minu jaoks on tegemist väga huvitava valdkonnaga erinevates liikmesriikides on süsteemid väga erinevad ja see erinevus on aina kasvanud, sest lihtsalt liikmesriikide reaalne olukord on väga erinev. härra Marinescu, proua Ajala Sender, palun, palun teid, ma tean, et see kõik on väga tähtis, aga palun, te segate proua Rannerit. ma tõesti loodan, et minu raport ka tekitab sama elava diskussiooni aga saab hetke pärast näha, kas see nii on. kui me räägime huvirühmadest, siis nemad nõuavad, et tõesti mingeid samme astet, astutaks. aga nüüd tekib küsimus, et kas sellega mitte ei hakata rikkuma subsidiaarsuse põhimõtet. aga ma arvan, et tegemist on ennekõike õiglase konkurentsiga äh,, maanteeriikluse ohutusega ning ettevõtjate, tööandjate õigustega. ja seetõttu on meil vaja vähemasti seiret parandada selles valdkonnas. ei saa nõuda, et liikmesriigid muudaksid oma süsteemid võrreldavaks või karistused sarnasemaks, kui puudub selle üle kontroll ja seire. loomulikult liikmesriigid peavad suhtlema omavahel, kui asi puudutab karistusi. ma tahaks, et agentuur koordineeriks seda koostööd. kui mina liikmesriigis ei tea, millised karistused kehtivad teistes liikmesriikides, siis ma ei saa midagi efektiivselt ette võtta aga me ju teame, et see transport toimub tegelikult mitte liikmesriigi sees, vaid tihtipeale on ühendatud mm, kaks, kolm, neli liikmesriiki tra transporditeedega. ja ma ise külastasin paljusid liikmesriike, enne kui ma oma raporti kallale asusin. ma tean ka, et praegustes direktiivides on juba palju, väga palju sätteid selle kohta, aga nad, nendest ei peeta alati kinni ja või neid kohaldatakse erinevalt ja põhjuseks on see subsidiaarsuse põhimõtte järgimine. artikkel kaheksakümmend kolm lõige kaks Lissaboni lepingus annab meile nüüd võimaluse rohkem ära teha, kui selleks on suur vajadus. ma arutasin seda variraportööridega ja ma loodan, et me saame eh, ka detailides kokkuleppele, kui juba on valminud eh, raporti viimane versioon. aga hetkel on siin lihtsalt info kokku kogutud. ja kui kõik on valmis, siis ma tõesti istun fraktsioonide esindajatega maha ja kuulan ära ka nende seisukohad selles väga tähtsas küsimuses. ma ei taha, et siin juhtuks nii, et et väljendatakse väga erinevaid arvamusi ja ei jõutagi konsensusele. aga et midagi saavutada, meil on vaja siin transpordikomisjonis ennekõike kokkuleppele jõuda. ma tänan, nüüd saab sõna härra Alka-Trui. Äh, aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada raportöörid, sest et tegemist on äh, keeruka küsimusega. ja me peame siin koos töötama selleks, et kompromissini jõuda. ma usun, et nüüd pärast äh, raportööri poolset tutvustust me näeme tegelikult, et on tohutu vahe liikmesriikides siin on erinevaid näiteid. ja ma pean ütlema, et me oleme nõus raportööri peamise sõnumiga, ehk siis on vaja karistuste harmoneerimist ja nagu ta õigesti ütles, Lissaboni lepe annab siin uusi võimalusi meile selleks ja otsused peavad olema konkreetsemad. Need, kas komisjon aga on teinud konkreetsemaid ettepanekuid näiteks rakenduse osas? samuti tuleks vaadata, mida komisjon plaanib teha kontrollisüsteemi osas me oleme arutanud samuti seda, mis puudutab siis karistuste süsteemi, ma usun, et me peaksime samuti vaatama, mis saab ettepanekust luua agentuur ja millega see agentuur tegelema hakkaks, milline saab olema tema missioon, kuivõrd oluline ta olema saab samas me näeme, et komisjon nüüd on välja tulnud ka miinimumstandarditega, näiteks mis puudutab äh, avalikke teenuseid ma arvan, et me peame siin põhjalikult arutama taolisi küsimusi, eriti just, mis puudutab agentuuri. ja nüüd veel agentuuride kohta. käesoleva õigusakti rakendamine kui ka teiste õigusaktide rakendamine ma arvan, et sellele kõigele peab suurt tähelepanu pöörama, võib-olla oleks võimalik brošüür selle kohta koostada samuti me võiksime natuke kaasaegsemaid tehnoloogiaid kasutada, siis ma ei tahaks hakata improviseerima, kuid näiteks meil on GPS-id, eh, miks me ei võiks piiri ületamise puhul eh, sarnaseid vahendeid kasutada? sest et see info jõuaks siis otseselt eh, juhtide ekraanidele ma arvan, et siin võiks teha konkreetseid ettepanekuid. üldjoontes aga ma arvan, me võime nõus olla, ehk oleks mõningaid väikseid muudatusettepanekuid, millega me tahaksime täpsustada mõningaid aspekte, kuid jah, põhimõtteliselt probleeme ei ole. Mrs Maisner. Äh, proua Maisner, palun. ma tänan. vabandust, ma ei plaaninud seda sõnavõttu. Äh, kahjuks äh, meie fraktsiooni variraportöör härra Demosa ei saanud tulla ja ma teen nüüd väga lühidalt. kõigepealt ma tänan raportööri tehtud töö eest. Äh, vari raportöörid kaasatakse ka põhjaliketesse aruteludesse, mis toimuvad tulevikus, aga oma fraktsiooni nimel ma tahan öelda, et on juba eeskirjad olemas, aga nüüd on vaja vaadata, kas neid rakendatakse ja kas nendest ka kinni peetakse ja kuidas seda tehakse. Need eh, sotsiaalõigusnormid ja ka veokijuhtide puhkeaja küsimusega tuleb tegeleda. kas eh, puhkeaeg näiteks ikka läheb kokku kokku eh, sellega, eh, kuivõrd on olemas puhkealad, kus tõesti saavad veokijuhid parkida ja puhata. me peame eh, siin kõige selle, seda käsitlema kooskõlas maanteeliikluse ohutuse temaatikaga, samas peame vaatama, et me liiga suurt bürokraatlikku koormat ei looks ja peame vaatama ka, millised lihtsustamise võimalused siin avanevad nii et mind tõesti huvitab, kuidas meie arutelu hakkab olema, aga härra Demosa kindlasti on järgmine kord kohal ja äh, lööb kaasa nendest aruteludes. härra Grosch, palun. Mr Grosch äh,. Gut äh,. Vielen Dank, ich wollte äh.... ma tänan. tahan tänada raportööri tehtud töö eest ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et tegemist on meie komisjonile väga tuttava teemaga ja nagu raportöör ütles, tähtis on koondada tähelepanu teatud aspektidele. tegemist on valdkonnaga, kus meil ei õnnestu piisavalt kiiresti edasi liikuda. kaks tähtsat märkust eh, tähtsad minu jaoks, mis minu jaoks on ilmselt lahendamata, nimelt kõigepealt on meil vaja kokku leppida mida me võistame ränkade õigusrikkumiste all erinevates liikmesriikides. ja teiseks, kontrollide sagedus. kontrollide sagedus minu jaoks on äh, ülioluline teema. me teame ju, et mõnedes liikmesriikides on kontrollid alla kahe protsendi ja mm, asja probleem on selles, et see subsidiaarsuse põhimõte äh, ei tohi muutuda relvaks äh,, mis annab õiguse mitte kontrollida liiklust ja igal liikmesriigil lasta teha, mis iganes pähe tuleb. nüüd, mis puudutab karistusi, siis nad on liikmesriigiti väga erineva ülesehitusega, struktuuriga, erineva tasemega ja eriti tekitab see probleeme piirialadel. mina elan ühel sellises piirkonnas Äh, õnnestub niimoodi lihtsalt eeskirjadest mööda hiilida. samuti on väga erinev see, kuidas sõiduki kasutamise takistamine on lahendatud ja juhilubade äravõtmine, konfiskeerimine on korraldatud liikmesriikides. nii et ma usun, et meil on siin kõiges vaja ühesugust lähenemisviisi Euroopa Liidu tasandil. eriti öö, äh, tähtis on asjad lihtsamaks muuta, et neid oleks paremini mõista, neid eeskirju, see kõik on ju tegelikult ettevõtjate huvides, aktiivsete ja passiivsete liikluses osalejate huvides ning lõpuks see subsidiaarsuse põhimõte. subsidiaarsus, kui kõneks on julgeolek ja ohutus teedel, peaks olema nõrgem. Um, järgmine sõnavõtja, palun. As kui me läheme tagasi esimese mõttevahetuse juurde, mis meil oli sel teemal, nagu proua Ranner juba viitas, siis tollal ma ütlesin, et kontseptsioon on hea, aga arvestades e, kõiki neid õigusakte, mis meil erinevates sektorites on, siis alati me takerdume pisiasjadesse. ja peab ütlema, et neid probleeme ei saa ühe mõõdupuuga lahendada, kõik ühe mõõduga võtta. toon ühe näite, Ühendkuningriigis kommertspiiriülene mm, liiklusveod moodustavad kaks protsenti. aga see on hoopis teistsugune protsent kui see, mida me näeme Euroopa mandri osal. ma mõistan, et mõnedel puhkudel härra Kross juhtis sellele juba tähelepanu, et tekib probleeme piirialadel ja proua Lichtenberg viitas probleemidel, mis Austrias on. ma saan aru et siin on probleeme, aga minu jaoks kogu lähenemisviis ikkagi peaks lähtuma subsidiaarsusest. ja nüüd mõned punktid proua Ranneri raportist. ma usun, teil on kergenduseks kuulda, et ma ei kavatse raportit rea, rida realt hakata analüüsima ähm, aga mul on probleeme mõnede küsimustega, mis siin on tõstatatud. aga hetkel küll ma tahaksin juhtida tähelepanu peamistele valdkondadele kõigepealt raportis proua Ranner kutsub üles looma Euroopa autovedude agentuuri ja siin öeldi, et on vaja arutada kõigepealt, kas meil on vaja sellist agentuuri või mitte. Teile, härra esimees, ehk meenub, et varasemas parlamendis me arutasime ikka ja jälle, et kas meil on vaja seda Euroopa autovedude agentuuri või mitte ja alati on vastuseks olnud ei, meil ei ole seda vaja ja mina ei ole oma seisukohta siin sugugi muutnud, kas meil on vaja äh, Euroopa Autovedude Agentuuri. vaadakem, millised agentuurid meil siin on kiiruga loodud mm, varasemal ajal ja vaadake, milline segadus on praegu mõningate agentuuridega. nii et see tähendab seda, et me saa-, raiskaksime ikka rohkem ja rohkem raha, kui me oleme seda juba niigi palju raisanud, kui me loome sellise agentuuri, nii et ma ei ole sugugi nõus selle ettepanekuga. nüüd teine asi. see puudutab kriminaalõiguse lähendamist. viimases parlamendi koosseisuks ma olin kas õnnelikus olukorras või mitteõnnelikus olukorras, mis tegeles siseasjade temaatikaga ja seal räägiti palju kriminaalõiguse eh, lähendamise katsetest, see tähendab sisuliselt ju kriminaalõiguse harmoneerimise katset. ja siin selles dokumendis me näeme jälle selle kohta ettepanekuid. Eh, mida mina näen, kui üritatakse harmoneerida kriminaalõigust, siis äh, näen ette erinevatel liikmesriikidel on seal ajalooliselt kujunenud erinevad õigussüsteemid ja minu ja teie oma on ju ka hoopis teistsugune teiste omast. lähtutakse erinevast õiguspraktikast ja nüüd üritada harmoneerida kriminaalõigust, ma arvan, et see äh, võib-olla on lausa ebasoovitav ma toon ühe näite, mis mulle kohe meenub ja härra esimees, võib-olla teile meenub veel midagi juurde. näiteks, mis puudutab maanteeliikluse rikkumisi mõnedes liikmesriikides puudub apellatsioonimenetlus üldse, ei saa edasi kaevata süüdimõistva otsuse peale. mina arvan küll, et see rikub õiglase ja erapooletu õigusmõistmise põhimõtet. nii et ma küll ei näe, kuidas kriminaalõigus saaks sellise süsteemi puhul tõhusalt toimida. ja kui me vaatame kogu öö, äh, traditsiooni, mida liikmesriikides peetakse rängaks õigusrikkumiseks, teises liikmesriigis seda ränga õigusrikkumisena ei käsitleta, nii et siin on väga killustatud see olukord ja ma ei saa kuidagi ka nõus olla sellega, mida ütles härra El Kadri, GPS-i tehnoloogia kasutamine eh, kommertssõidukite eh, jälgimisel, mina ütlen, et see ei ole üldse aktsepteeritav. ma ei tahaks negatiivses vaimus lõpetada, ma tahaksin positiivse noodiga lõpetada ja sellepärast ma tahaksin öelda teiste algatuste kohta, mida proua Ranner oma raportis välja pakub, järgmist. nimelt lõige kakskümmend üks, seal räägitakse äh, infrastruktuurist, mis peab aitama sõidukijuhte ja nagu me teame, komisjon mingil hetkel äh, käsitles just sellise turvaliste veokiparkide mõtet. ma toetan seda kahel käel, aga äh, kui me nüüd tuleme ohutusaspektide juurde nendes rajatistes, siis me peame öö, mõtlema mitte ainult maanteeliikluse ohutuse peale, aga ka julgeoleku ja turvalisuse peale. me teame, et üks suurimaid probleeme, mis meil on, on mitte sellega, et veokijuhid mingeid õigusrikkumisi toime panevad, aga me teame, kui palju varastatakse veokitest ja äh, sadamates, sisemaa sadamates on see muutunud tohutuks probleemiks. nii et mitte ainult liiklusohutus, vaid ka äh, sõidukite julgeolek, turvalisus, kui nad reisivad Euroopa Liidu maanteedel. ma tänan. aitäh Äh, see on jah, tõesti üks äh, probleem, et äh, see prantsuse sõna safety, me tõlgime seda kord ohutus, kord turvalisus, kord julgeolek, aga igatahes me arvestame teie märkustega. kolm inimest on veel sõna soovinud, härra Kraamer kõigepealt. jah, proua Lichtenberg on ühes teises komisjonis praegu, nii et ta ei saa siin kohal olla, seal, et hääletada, aga ma tahaksin tänada raportööri hea koostöö eest ja ma tahaksin äh, rääkida ühest aspektist. see agentuur, jah, tõepoolest, siin me võime erinevaid äh, võimalusi kasutada, ühest küljest me peame arvestama tehniliste aspektidega ja kuid äh, Maanteeamet seda me peame tõesti analüüsima, aga meil oleks eelkõige vaja, et seda kohaldataks ka erinevates liikmesriikides. ning selleks, et seda ametit saaks kasutada, jah, me teame, et äh, Šveitsi puhul näiteks on olemas piir, veokid peetakse kinni, võetakse, äh, tehakse test, et vaadata, kas nad on ületanud oma sõiduaja või mitte põhimõtteliselt veokijuhtidel on äh, positiivne a priori kontrollide osas. Neile meeldib, et neid kontrollitakse, sellepärast et tihtilugu just nende äh, ülemused sunnivad neile ületama tööaega, nii et nende jaoks on oluline, et taoline kontroll aset leiab. veokijuhid on meie poolel, aga hoopis äh, ettevõtted panevad neile peale tohutu surve ja ei nõusta meie ettepanekutega, mis see, mida ütles härra Bradburn lähimuspõhimõtte kohta. nüüd, kas see, et parklaid äh, luuakse, kas selle peavad maksma liikmesriigid või Euroopa Liit, see on tõesti päris oluline summa, mis siin äh, kõne all on. ma arvan, et me peaksime olema väga selgesõnalised, vaatame, kuhu me tahame investeerida ja mida me tahame saavutada me oleme täiesti nõus selle raportiga ainult paar äh, aspekti, mis ma mainisin, on need, kus me oleme kriitilised. härra Ertul. jah, aitäh. ka mina sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest. on selge, et äh, nüüd me oleme koondanud vähemalt kõik äh, erinevad tegurid ja faktid. ja ma usun, et meil on nüüd olemas alus, mis näitab, miks praegune olukord on selline, nagu ta on. selle põhjuseks on just praegu eh, kohaldatava määruse ebaselge sõnastus. meie eesmärgiks peab olema, et me loome siduva raamistiku kogu Euroopa tasandil. ma ei tahaks hakata nüüd laskma detailidesse, mida, sest raportöör juba ka mainis neid, kuid ma sooviksin lihtsalt peatuda kolmel aspektil. ühest küljest suured erinevused kohaldatavate sanktsioonide osas, ma arvan, et neid erinevusi tuleks vähendada, näiteks trahvide osas miinimum- ja maksimumtrahv peaksid olema kehtestatud ning samuti tuleb ette näha teatud mänguruum siin. samuti ma olen nõus sellega, et vastavalt Lissaboni leppele me peaksime just seda instrumenti kasutama selleks, et tulevikus liikuda selles suunas, mis me soovime. minu jaoks on samuti oluline järgmine ja seda on ka veel vaja arutada, nimelt äh, agentuuri loomine. ma usun, et proua Renneri eesmärk on igati äh, hea, kuid me peame vaatama ka, kas see ametnik on vajalik või mitte kuid on selge, et äh, see, mida ta soovib, kontrolliorganite loomine, tihedamad, äh, paremad kontrollid, tal on õigus. lisaks sellele on ta maininud teisigi algatusi, muuhulgas näiteks äh, brošüür kõikides keeltes, see oleks väga tähtis. ma tahaksin samuti välja tuua selle, et kuni praeguseni meil küll on instrumente, teatud lüngad on, kuid need instrumendid on olemas. siin ma pean näiteks silmas mm, elukestvat koolitust äh, raskeveokijuhtidele. nii et me peame vaatama ka, kuidas äh, seda kõike Euroopa tasandil korraldada, aga põhimõtteliselt me tahame eelkõige luua juriidiliselt siduvat raamistikku ning me soovime, et see kehtiks kõikjal. aitäh ja nüüd meie aseesimees Euh, jah, lühidalt ma tahaksin õnnitleda raportööri tehtud töö eest. mul on lihtsalt üks küsimus ning äh, ja üks märkus. Äh, küsimus on järgmine, kas ei ole raske töötada selle resolutsiooniga samas kui, kui me vaatame nüüd seda ebastabiilset alust, eh, direktiiv tuhat üheksasada viis, eh, mis ei ole veel kohaldatud liikmesriikides, Lissaboni lepe on samuti muutnud eh, konteksti ja võimaldab teatud muutusi sisse viia ja lisaks sellele on veel mõningane segadus liikmesriikide ametite ning Euroopa agentuuri loomise vahel. et on selline mulje jäänud, et me küll töötame selle resolutsiooniga, kuid samas aluselemendid, baaselemendid ei ole eriti stabiilsed. ja teine, mis ma tahtsin ütelda, see on minupoolne märkus siis, raport võib äh, varjata äh, teist või mitut äh, teist raportit väga olulisi küsimusi, me näeme, et siin on tõsiseid raskusi, näiteks agentuuri loomine, kas meil on vaja üldist maanteeametit Euroopas või mitte ja lisaks sellele on veel üks lahtine probleem, nimelt äh, piiriülene rikkumiste äh, karistamine. siin ma muidugi ei saa kahtluse alla käesolevat määrust, tegemist on sotsiaalküsimustega siin, kuid ikkagi äh, see seos on ameti ning piiriülese rikkumise vahel, nii et me näeme, et, et ka teistes äh, valdkondades need küsimused tõstatuvad pidevalt ning äh, võib-olla oleks vaja, et me selle sisulise küsimuse lahendaksime. sest et läbi selle töö on väga raske, käesu, läbi käesoleva raporti on väga raske niivõrd sisulisi küsimusi lahendada, aitäh! aitäh, härra Šarnetski! Bardzo dziękuję panie przewodniczący. E, właśnie... aitäh, esimees! ma tulin siia just eelarve kontrolli komisjonist, kus hääletati kolmesaja seitsekümmend muudatusettepanekut, me pidime hääletama kolmsada seitsekümmend korda e, kahekümne erineva Euroopa ameti üle ja nüüd ma kuulen, et siin tahetakse veel ühte ametit luua. ma pean ütlema, et Äh, see teeb mulle pisut muret. ma arvan, et ka maksumaksjad ja valijad ei oleks äh, just väga õnnelikud, kui äh, nad kuulevad, et me loome veel ühe ameti. see oleks otse kui vesi euroskeptikute veskile ma tahaksin tänada raportööri suurepärase ja tubli töö eest. samuti tahaksin toetada seda ettepanekut, mis tehti juba varem. see ettepanek puudutas siis Galileo GPS-süsteemi toimimise parandamist. see ettepanek, mis tehti, on äärmiselt huvitav. ühe uue liikmesriigi esindajana tahaksin ma teha ettepaneku, et selle süsteemi rahastamist tuleks muuta, sellepärast et äh, minu äh, kodumaa on vaene liikmesriik ja maksab sinna süsteemi sisse rohkem äh, kui ta sealt tagasi saab. ja see on pisut veider. aitäh ja komisjoni nimel härra Pasquali jällegi. Thank you, Mr Chairman, the commission welcome. aitäh, komisjon tervitab proua Ranneri raportit ning me ütleme, et me üldiselt toetame neid ideesid, mis selles raportis on esitatud, meil on mõned väikesed eriarvamused, näiteks ameti osas, selle juurde ma tulen mõne hetke pärast. hetkel või vähemalt äh, üsna viimase ajani olid väga selged piirid sellele, mida Euroopa Liit saab teha äh, omaenda reeglite jõustamisel, äh, nagu siin ka mõned kõnelejad juba ütlesid. varem ei olnud mitte su-, mitte mingisugust ühenduse vastu-, vastutust äh, karistuste harmoniseerimise eest. vähemalt mitte transpordi vallas. aga äh, ära on tehtud väga palju tööd just nimelt selleks, et me jõuaksime reeglite ühise tõlgenduseni. meid on aidanud äh, liikmesriikide esindajad selles töös ning koos nendega me oleme arutanud äh, Äh, tervet rida suuniseid, mis puudutavad siis selliseid keerulisi äh, määruse osasid. Need suunised on nüüd välja antud, need on avaldatud internetis ja ka muul moel, nad on kõigile kättesaadavad ja nendest võib siis juhinduda õigusaktide tõlgendamisel. otsus Äh, karistuste kategoriseerimise kohta, me ei räägi siin karistuste harmoniseerimisest, aga me üritame koos liikmesriikidega välja selgitada, milliseid äh, õigusrikkumisi tuleks pidada kõige tõsisemateks äh, millega siis käiksid kaasas ka teatud konkreetsed tagajärjed, millele määruses viidatakse ning millised on siis sellised õigusrikkumised, mida võiks pidada keskmise raskusastmega või vähem tõsisteks samuti on äh, tõsi see, et Lissaboni leping loob võimaluse äh, edasiseks äh, harmoniseerimiseks kriminaalõiguse valdkonnas, siin mainiti punkti kolmkümmend kaheksa, aga selleks, et seda teha, peab kõigepealt komisjon tulema välja ettepanekuga ning selle asemel, et muuta neid reegleid, mis on võib-olla vastu võetud alles kuskil kolm-neli aastat tagasi, Äh, on komisjoni prioriteediks hoopis äh, olemasolevate reeglite korralik jõustamine. me teeme seda kasutades infovahetust. see infovahetus on võimalik äh, vastavalt sotsiaalõigusnormidele, ekstraterritoriaalsuse põhimõttele, kus siis võimud liikmesriigis A võivad kehtestada karistusliga rikkumiste eest, mis on toime pandud teises liikmesriigis ja mida siis digitaalne sõidumeerik on salvestanud. Äh, nõukogu ja parlament on hiljuti vastu võetud maanteepaketi, mis näeb ette äh, riiklike registrite loomise Äh, veofirmadele ja siis oleks võimalik ka süsteemid ühendada ning info vahetada just eriti toime pandud rikkumiste kohta. loomulikult tuleb asju alati näha meie transpordipoliitika laiemas kontekstis. Äh, selle poliitika eesmärk on äh, ohutus ja julgeolek nii inimeste kui ka transporditavate kaupade ohutus ja julgeolek Äh, seega meil on olemas siis äh, pilootprojektid nagu äh, turvaline parkimine, me nagu oli, kutsume liikmesriike üles hoolitsema selle eest, et kui nad loovad uut infrastruktuuri, siis nad hoolitseksid selle eest, et see infrastruktuur on tõesti selline, et inimestel, kes seda infrastruktuuri tööga seoses kasutavad, leiaks puhkamiseks ka ohutuid ja turvalisi paiku. Äh, selleks, et nende inimeste põhivajadused oleks rahuldatud ja samuti oleks täidetud ühenduse õigusaktid. ja loomulikult meil on ka liiklusohutuse poliitika. nüüd äh, rääkides Maanteetranspordiametist, teate, milline on komisjoni seisukoht selles küsimuses? komisjon on otsustanud, et kuni institutsioonide vaheline arutelu on käimas, äh, see arutelu käib siis komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel ja see puudutab siis nende äh, ametite rolli Euroopa Liidus, äh, on äh, asjad äh, seiskunud ja komisjon ei ole tulnud välja uute ettepanekutega ja mitte sellepärast, et me oleme segaduses, nagu härra Bradburn tahaks öelda, vastupidi, mis meisse puutub, siis need ametid, millega meie transpordi peadirektoraadis tegutseme, on väga professionaalsed ja väga, meie oleme nendega väga rahul. lõpetuseks Äh, proua Ranner tahaks, et parlament oleks äh, kaasatud, kui komisjon otsustab äh, kontrollimeetmeid suurendada. nagu te teate, praegusel kujul on õigusaktis reegel, mis ütleb, et kontrollimeetmed ettevõtete territooriumil ja ka, ja teel peavad moodustama teatud protsendi, teatud kasvava protsendi äh, Äh, siis äh, vedajate tööpäevadest. ja äh, see näeb ette üsna palju kontrolli, sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid kontrolle, mida tuleb üle kogu Euroopa Liidu läbi viia ja üle üheksakümne protsendi Äh, sõidukitest, mis maanteedel on, on varustatud uute digitaalsete sõidumeerikutega. me peame olukorda hindama aastal kaks tuhat üksteist ja vaatame, kas see maagiline künnis on siis saavutatud või ei ja siis meil on juba võimalus langetada otsus, kas minna kolmelt protsendilt neljale protsendile kontrolli vallas või ei. ja see langetatakse läbi komitoloogia menetluse. ja see ja ma võin siis proua parlamendile kinnitada, et parlamendi ka teavitatakse, kui selline otsus langetatakse, aitäh! aitäh ja tahaksin teile meelde tuletada, et me ei tohi seda enam komitoloogia menetluseks hüüda. proua Ranner. jah, vielen dank, ich möchte mich kurz halten, vielen dank. jah, aitäh, ma teen lühidalt. aitäh kogu selle väga kasuliku teabe eest. ma usun, et äh, see eesmärk, mis meil kõigil on ja milles me kõik oleme üksmeelel, on see, et me tahame suurendada turvalisust maanteedel ja kaitsta töötajaid ja samuti me soovime, et äh, meie maanteede süsteem toimiks ma usun, et äh, praegu ei saa sissejuhatuseks ütelda, et me soovime ilmtingimata kõikides liikmesriikides luua infrastruktuuri. vabandust, et meil oleks liikmesriikides selline struktuur, mis tagaks turvalisuse kõikjal. me peame selles suunas liikuma, mõningates riik, liikmesriikides on olukord rahuldav, teistes jällegi mitte. ma tahaksin veel lisada, et minu sooviks ei ole mingil juhul kaitsta ilmtingimata küünte ja hammastega uue agentuuri loomist, ma ei usu, et see oleks võluravim. kuid äh, väga paljudes aruteludes on öeldud, et on oluline, et liikmesriigid saaksid teavet ja et teave liiguks paremini. vastasel juhul ei ole võimalikke süsteeme omavahel kooskõlastada. peab teadma, mis teistes liikmesriikides toimub. osades liikmesriikides, nagu ma ütlesin, on olukord hea, teistes jällegi mitte, nii et äh, ma ei tea nüüd, kas meil on vaja agentuuri, mis taolise üldise pildi võimaldaks luua või mõni olemasolev organisatsioon võiks sellega tegeleda. probleem minu jaoks ei ole selles, minu jaoks on asi selles, et tuleb rohkem äh, informatsiooni levitada ja kommunikatsioon peab olema parem. edu võtmeks on see, et äh, suunised, mis on olemas juba, muutuksid siduvamaks ning et need, kes neid kasutavad, omaksid selgemat pilti ja lõpetuseks me ei saa mingil juhul unustada, et äh, paljud inimesed Euroopa Liidus, äh, kes reisivad meie teedele, tulevad kolmandatest riikidest ning nad ei ole tuttavad meie süsteemiga. nii et äh, siin võib-olla agentuuri selleks ei saa kasutada, aga oleks vaja ikkagi ka neid informeerida seda hetkest, mil nad Euroopa Liidu territooriumile sisenevad see puudutab eriti just idapoolsetest riikidest pärit äh, veokijuhte, sest et tihti nad äh, läbivad terve Euroopa Liidu, aga tegelikult me ei saa eeldada, et nad meie nõudmistega oleksid kursis. seega siis need sätted peavad olema võimalikult selgesõnalised. ja seeläbi on võimalik saada ka parem pilt tulenevalt olemasolevast olukorrast. ma usun, et osa eesmärkidest on seeläbi juba saavutatud ning me oleme suutnud parandada turvalisust meie teedel. ma kuulsin hea meelega nüüd, et tehti palju muudatusettepanekuid teksti parem, parandamise kohta ja loodetavasti jõuame kokkuleppele. aitäh, proua Rannar! ja nüüd teavitaksin komisjoni liikmeid, et muudatusesi ettepanekute tähtaeg on kuues aprill ja hääletus komisjonis toimub kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal aprillil ning täiskogule peaks asi jõudma maikuus. niisiis muudatusettepanekute tähtaeg kuues aprill. suur aitäh kõigile ja sellega oleme täna hommikuse istungi lõpetanud ja istung jätkub kell kolm, täpselt kell kolm, kui siin on eesistujamaa Hispaania esindaja. suur aitäh!